beginning I speak in Spanish. räägin hispaania keeles, ütleb juhataja. tere kõigile ja alustuseks teavitan, et järgmised kaks punkti siin päevakorras toimuvad meil koos Indiaga suhtlemiseks loodud delegatsiooniga. kõigepealt siis ülevaade viieteistkümnendast kaheksateistkümnenda märtsini toimunud delegatsiooni visiidist Delisse ja Jaipuri. leidsime, et see on väga oluline punkt, sellepärast et meid külastab siin parlamendis praegu India delegatsioon äh, ning need kaks külaskäiku on äärmiselt oluline, olulised selleks, et parlamentidevahelisi suhteid tugevdada nii Euroopa Parlamendi kui India parlamendi vahel ning me sooviksime, et meie kodanike huvisid võetakse arvesse, et me saavutaksime soovitud eesmärke ning äh, lähtuksime ühistest väärtustest äh, ülemaailmsete probleemide lahendamisel ning ka siis, kui me käsitleme teemasid, mis pakuvad huvi meile mõlemile. ja nüüd kõigepealt annaksin Indiaga suhtlemiseks loodud delegatsiooni juhile sõna, et ta annaks infot meile selle delegatsiooni visiidi kohta ja teil on kuni kümme minutit aega. aitäh aitäh, kolleeg Van Orden. tõepoolest, meil on praegu külas äh, härra Mahadan, kes on India alamkoja juht ning äh, homme siis äh, on kõik teretulnud spiikriga kohtuma, nii delegatsioonide liikmed kui siinse komisjoni liikmed. jah, meil oli missioon Indiasse eh, märtsis viieteistkümnendast kaheksateistkümnendani ning eh, see oli visiit, mida mõnda aega ei olnud toimunud ning vastavalt parlamendi reeglitele oli see väga lühike ja ka liikmeid oli vähe. mina, minu kaks aseesimeest proua Kill ja proua Van Neuvenhuisen ning veel kolm delegatsiooni liiget, kes esindasid nelja fraktsiooni parlamendis. aga ma arvan, et see missioon oli väga oluline, kui me nüüd äh, kontekstist räägime, siis nagu te mäletate, mõni aeg tagasi, mõni aasta tagasi oli Euroopa Liidu India tippkohtumine ning vabakaubandusleping ning äh, kahepoolsed investeerimis- ja kaubanduslepingud. kui läbirääkimised seitse aastat tagasi algasid, siis nad natukene venisid, edu ei saavutatud vabakaubanduslepingu vallas seega, kui meie seda visiiti plaanisime, siis me soovisime natukene positiivsemat äh, mõju avaldada meie ja India suhetele ning eelkõige lootsime me, et see viib Euroopa Liidu tippkohtumiseni, mis pidi toimuma kuueteistkümnendal aprillil ehk siis kuu hiljem. aga ma ei hakka pikka juht-, tõttu tegema, toimusid erinevad sündmused ning ametlikult India tühistas tippkohtumise, aga see toimus, kuna nad leidsid, et Euroopa Liit oli venitanud vastamise ja tippkohtumise kuupäevade kinnitamisega ning selle üle võib arutada, miks see viivitus tekkis ning väideti, et probleem oli Itaalia mereväelaste küsimuses, ehk siis tegemist oli kahepoolse probleemiga, mis siis hakkas mõjutama Euroopa Liidu India suhteid laiemalt ma pean ütlema, et kui me Indiasse läksime, siis ma tegelikult ei plaaninud neid teemasid tõstatada, sest need olid väga tundlikud, aga delegatsiooni kohtumise esimesest hetkest Delhis kohtusime meediaga ning ausalt öeldes ainukene teema, mis meediale huvi pakkus, puudutas tippkohtumist ja miks see tühistus. ja see pälvis väga palju tähelepanu ning ähm, see ei olnud väga positiivne. aga meie läksime delegatsiooni visiidiga edasi, meil toimusid briifingud äh, Euroopa Liidu esindajatega Daily delegatsioonis ning äh, liikmesriikide suursaadikutega Daily's ja ma ka küsisin nende käest, kas see nendega peeti nõu tippkohtumise tühistamise osas ning nad vastasid üsna vihaselt, et äh, nendega ei peetud nõu selle teema osas. seega meil toimus ka kohtumine nendega, kus nemad said oma seisukohti väljendada, mis puudutas suhteid Indiaga ning moodi valitsuse esimesest aastast, India välissuhetest, kuidas äh, sooviti parandada ka regiooniti suhteid. arusaam Euroopa Liidust oli üsna puudulik, ka neid teemasid käsitlesime, loomulikult ka demograafiline väljakutse Indias, kus äh, nad peavad iga kuu looma miljon uut töökohta. see on nende eesmärk, mis nad on iseendale sätestanud ma arvan, et see natukene aitab meil omi probleeme paremini mõista ja perspektiivi asetada. me käisime ka parlamendi alamkojas, kus kohtusime spiikriga ning sain üle anda temale meie parlamendi presidenti kutse. nüüd, nagu me mõistame, on ta selle vastu võtnud ja ma saan aru, et et äh, nüüd on lisaks sellele ka kokkulepe, et äh, Loksaaba alamkojas siis äh, luua parlamendi, Euroopa Parlamendi sõpru-, sõprusrühm, nii et see on veelgi samm edasi. meil oli kohtumine ka välisasjade komisjoni liikmetega, mida juhib Sashi Taro, teie võib-olla teate teda, tegemist on üsna tuntud isiksusega, varasem ÜRO pea, asepeasekretär, toimus ka arvamuste vahetus, meil toimus mitmeid kohtumisi ministritega, kellega ma olin ka varasemalt kohtunud ning äh, nüüd äh, nägin neid töös, härra Naidu, kes tegeleb äh, elamuküsimustega, linna vaesusega, vaesuse leevendamisega ning härra Katkari, kes on transpordi, teede ja sideminister ning äh, need kõik on väga olulised valdkonnad, kui me räägime investeeringutest ja võimalikust koostööst lääneriikide ja ettevõtetega. lisaks kohtusime ka välisministriga äh, härra Vijay Kumar Singiga, kes suhtus meie kohtumisse väga positiivselt, meil oli väga tore aus sõna, me arvamuste vaheldus temaga, kohtusime ka julgeoleku asenõunikuga ning tema personaliga, käsitlesime piirkondlikke julgeolekuküsimusi ning seal tõstatasin siis äh, ühe tundliku teema India jaoks, mis puudutab äh, piraatluse vastast võitlust. Nende seisukoht oli, et see punane ohupiirkond, kus toimuvad need piraatide rünnakud, nemad leidsid, et see on liiga kaugele märgitud ida pool, seega see hõlmab juba peaaegu India territoriaalvett ja see oli üks probleeme, mis on neid keerulisi olukordi tekitanud. meil oli ka võimalus külastada nii Euroopa Äri- ja Tehnoloogiakeskust, kus toimuvad erinevad tegevused, mis on peamiselt seotud veepuhastuse, puhta energia, keskkonnakaitse teemadega, mida ka Euroopa Liit märkimisväärsetes summades rahastab ning meile tutvustati ka ökotegevust Euroopa Liidu humanitaarorganisatsiooni tööd. Nad tegutsevad teatud India piirkondades kohtusime ärieliidi esindajatega, meil oli väga tore lõunakohtumine India Kaubandus-Tööstuskoja Föderatsiooni esindajaga ning mõnede ettevõtete esindajatega, kes tutvustasid meile teatud edulugusid ja ka raskusi, millega nad silmitsi seisavad. meil oli vabaühenduste esindajatega kohtumine see ei olnud väga pikk kohtumine, aga kohal oli väga palju inimesi ning ka nemad rääkisid äh, raskustest oma töös, ütlesid, et neid äh, survestatakse, neil on tegevustele teatud piirangud, aga meenutaksin, et mõned tegelevad ka poliitilise eestkostega mitte niivõrd humanitaartööga minu arvates. aga me ei tahtnud ainult teeliga piirduda, me tahtsime minna, tahtsin minna kuhugi, kus oli ka India Rahvapartei võimul, me läksime Jaipuri. mina olen seal peaministriga tutvunud tuttav, me kohtusime temaga ning äh, me kohtusime ka Rajasthani äh, omavalitsuse spiikriga ning äh, tahtsime näha, kuidas siis riigi ja omavalitsuste suhted Indias toimivad. me käisime ka JCB Briti ettevõtte tehases ja neil on tootmistšehhid seal ja oli huvitav ka näha, kuidas nad koolitasid noori India naisi, kes on pärit väga vaestest küladest, oskustööjõuks. Nad, neid koolitati ka keevitajateks, mis oli nende naiste jaoks äh, väga suur samm edasi. ning kohtusime ka rahvusvahelise majanduskeskkonna ja kaubandusorganisatsiooni esindajaga, kuigi meie külastus oli ainult kolm päeva, see tõesti sisaldas endas väga paljut ning üldiselt oli mulje väga positiivne ja nagu me näeme, siis mõned positiivsed äh, tulemused on juba siin käega katsuda, ma olen suhelnud äh, Euroopa Liidu India tippkohtumise teemadel. ma tean nüüd, et see on plaanis selle aasta novembris. kuupäevad on paigas ja praegu siis Loksaaba spiiker on meie kojas külas, seega kokkuvõttes oli tegemist väga äh, asjakohase ning päevakajalise külastusega, aitäh! Muchas gracias por su explicación antes de empezar. suur tänu selle ülevaate eest. ja enne kui annan sõna kolleegidele küsimuste esitamiseks, tervitame proua Niina Killi ja palun, sõna on teil. Uh... suur tänu, härra juhataja. jah, olen nõus sellega, mida delegatsiooni juht ütles. visiit oli äärmiselt ajakohane nagu öeldud, visiit oli äärmiselt ajakohane ja nagu Jeffrey ütles, et just leidis aset see, et tippkohtumine äh, tühistati, nii et väga hea, et see visiit toimus just pärast seda. ehkki siis jah, see olustik ei olnud võib-olla kõige parem ja tuli nii-öelda suhteid taastada või luua uuesti. me peame arvesse võtma ka seda, et need visiidid ja see dialoog on jäänud veidi unarusse, mitte ainult parlamentide vahel, aga aga ka tippkohtumiste osas väga paljud on ära jäänud. loodetavasti meie visiit ja ka Loksaba spiikri visiit äh, annab dialoogile uuesti hoogu juurde, et me saame tõesti edasi liikuda ja suhted Indiaga paranevad. ma arvan, et see on äärmiselt oluline meie jaoks ja parlamendi president härra Schulz ütles, et ka tema plaanib järgmine aasta visiiti Indiasse. ja esitasin just välispoliitika kõrgele esindajale küsimuse, et milline on see meie India strateegia, kuidas me edasi liigume, milliseid aspekte me tahame rõhutada, mida silmas pidada. et äh, vabakaubanduslepped on üks asi, aga palju rohkem saaks veel ära teha arvestades ka poliitilist olukorda ja arenguid Aasias, nii et meil on vaja väga selget strateegiat, millest me ka kinni peame. jah, ma tean, et esimees on juba seda teinud, aga sooviksin tänada ka omalt poolt Euroopa Liidu delegatsiooni, seal ma arvan, et nad on teinud häid edusamme. ja mulle meeldis väga, et Äh, toimus äh, kohtumine ka Euroopa Äri- ja Tehnilise, Tehnik-, Tehnoloogiakeskuses. väga hea oli näha, et tõesti need ressursid, mis on eraldatud, see kõik toimib te-, tegutsetakse proaktiivselt ja oluline on seda keskust ka edaspidi toetada, see on oluline meie ettevõtete jaoks, eriti minu piirkonnas Ühendkuningriigis, West Midlandis ülikoolid, väikeettevõtted, keskmise suurusega ettevõtted püüavad kõik Indiaga sidemeid luua, aga see on väga keeruline, seetõttu on see väga oluline, see keskus. sooviksin tänada sekretäriaati ja, ja ka Jeffi selle visiidi eest, aitäh! Tiene la palabra el señor Kang. Thank you, Chair. I mean, I wasn't part of the delegation. I hope next. ja nüüd härra Khan suur tänu, esimees, mina ei olnud küll äh, selle delegatsiooni liige, aga tõesti tundub, et see oli väga huvitav visiit. tänan väga selle ülevaate eest. loomulikult India on oluline, seda ei saa alahinnata ja väga tähtis, et meil oleksid Indiaga head ja tugevad suhted, ka Euroopa Parlamendil oleksid head suhted Indiaga. seetõttu tänan väga kolleege, et te selle visiidi ette võtsite mida tugevamad sidemed meil on siin üleilmastunud maailmas, seda parem see meile kõigile on, nii et väga positiivsed sammud, aitäh teile! Bueno, como no hay más preguntas, vamos a intervención. suur tänu, kui praegu rohkem sõnavõtusoove ei ole, siis saame edasi liikuda järgmise päevakorrapunkti ja siin on äh, uuringu tutvustamine Euroopa Liidu ja India vaheliste strateegiliste partnerluste hindamine potentsiaal taaselavdamiseks ja mul on väga suur au tutvustada härra Gulshan Sachdevat, kes on eh, Rahvusvaheliste Uuringute Instituudi Euroopa Uuringute Keskuse juhataja. ja nagu me juba mainisime, siis praegu on täpselt õige aeg selleks, et eh, heita pilk meie suhetele ja kuidas neid suhteid oleks võimalik parandada. loomulikult Euroopa Parlament eh, toetab tugevamaid sidemeid Euroopa Liidu ja India vahel. algatused eh, tehti juba aastal kaks tuhat neli. nüüd on eh, korraldatud uurimused. kõik liikmed on ka saanud selle uuringu tulemuse kätte, need saadeti parlamendisaadikutele välja ja loomulikult sellel uuringul on väga olulised järeldused, nii et palun. Thank you, Mr. Chairman suur tänu, härra juhataja. lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, välisasjade komisjoni liikmed ja lugupeetud äh, India delegatsiooni liikmed, teie ekstsellentsid, daamid ja härrad. mul on väga suur au täna siin olla ja sellest uuringust teiega rääkida. ma olen väga tänulik selle eest, et Euroopa Parlament palus mul paar kuud tagasi see uuring koostada. sellepärast, et terve rida on neid valdkondi, kus on võimalik edusamme teha, kuna mul on aega vaid kümme minutit, siis loodan, et olete saanud selle uuringuga tutvuda. nii et ma teen väga ülevaatlikult ja toon ainult mõningaid olulisemaid punkte esile. niisiis kui me vaatame Euroopa Liidu ja India suhteid, Euroopa suhteid Indiaga, siis need suhted on väga-väga vanad juba äh, koloon-, kolonisatsiooni eelsesse perioodi langevad siis kolooniate moodustamine ja pärast seda siis külma sõja periood, kui äh, tol ajal India oli lähemal Nõukogude Liidule, suhted Euroopaga jahenesid, olid piiratumad, aga üheksakümnendatel aastatel olukord muutus, India globaalne lähenemine, demokraatia ja muud teised ühised väärtused ühtisid Euroopa väärtustega ja majanduse ja julgeoleku arenedes Aasias hakkasid ka Euroopa poliitikud rohkem mõtlema selle peale, et äh, suhetes Aasiaga on järjest suurem osatähtsus ka Indial. nii et näeme, et üheksakümnendatel tõesti olukord hakkas muutuma. meil olid äh, kahepoolsed kohtumised, ühine tegevuskava, strateegiline partnerlus asem ja nii edasi. ja nüüd, kui vaatame ühise tegevuskava ja selle muudetud ja täiendatud versiooni, siis eh, siin on terve rida teemasid, kus me oleme kokku leppinud, poliitiline dialoog ja koostöö, siin näete kõik punktid, mis vähegi pähe tulevad, on siia kirju pandud. nüüd inimeste üksteisele lähendamine ja kultuur, samuti olulised punktid, majanduspoliitika, dialoog ja koostöö, jällegi energiast äh, keskkonnani, finantsteemadeni, toll, põllumajandus, kõik teemad on siin välja toodud, kõiges selles teeme koostööd. nüüd vaatame kaubandust ja investeeringuid täpsemalt, siin ka, milles me oleme kokku leppinud ja aasta kaks tuhat kaheksa lisati siia ühisesse tegevuskavasse Eh, rahu edendamine, julgeolek, säästev areng, teadus ja tehnoloogia ja siis kultuurivahetus samamoodi, nii et kõikvõimalikud teemad on meil ühises tegevuskavas kokku lepitud, aga aastast kaks tuhat üheksa olukord jällegi muutus, ei ole enam seda hoogu sees meie suhetes. miks? sellepärast et jäid soiku kahepoolse kaubandus- ja investeeringute kokkuleppe läbirääkimised, ka üleilmne aeglustumine majanduses ja samuti poliitiline seisak Indias ja kriis euroalas. millised on need uued võimalused nii Indias kui Euroopa Liidus on uued võimalused suhete ka edasiminekuks. majandus toob meid lähemale äh, üle saja miljardi kaubanduses ja teenustes on äh, meie suhted. viimase viieteist aasta jooksul on investeeritud äh, Euroopa Liidust rohkem kui USA-st, Jaapanist ja Hiinast kokku. siis teadmussiire, tehnoloogiasiire, Euroopa Liidu endi suhted, jällegi äh, Euroopa Liit on oluline partner investeeringuteks India ettevõttesse, nii et siin me näeme kaubanduses, me näeme kasvu absoluutarvudes, aga kui me vaatame nüüd viimaste aastakümnete seisu, siis kaubanduses selle osakaal India kaubanduses tervikuna, see on pidevalt langenud. rohkem on kaubandust äh, Kagu-Aasiaga, Hiinaga ja teiste Aasia riikidega, Euroopa osakaal on vähenenud. uued võimalused on tõepoolest äh, siiski olemas, sellepärast et Äh, ka India välispoliitikas on Euroopa Liit äh, muutunud oluliseks partneriks. uus valitsus on teinud terve rea algatusi, Make in India, Clean India, Digital India, äh, nutikad linnad, puhas kanges ja nii edasi. nii et Euroopa Liidu liikmesriigid on olulised strateegilised partnerid Indiale. kui me nüüd vaatame kaitsepoliitika strateegilist koostööd siis siin on veel väga palju ära teha. USA ja Venemaa on olnud India strateegilised partnerid. siiamaani Euroopa Liitu ei ole selliseks partneriks veel peetud, aga see olukord on muutunud, muutumas võib-olla. siiamaani Euroopa Liit ei ole veel olnud olulisel kohal India välispoliitika aruteludes. kui me räägime kaitsepoliitikast, julgeolekust, siis äh, Äh, Indial on väga hea koostöö Euroopa Liidu liikmesriikidega. India otsustas osta Rafaeli lennukeid Prantsusmaa käest. Äh, see loomulikult mõjutab Euroopa Liidu ja India suhteid. siis mõjutab meid loomulikult ka Lõuna-Hiina mere äh, olukord ja Hiina siidide merd mööda, mis mõjutab julgeolekuolukorda meie piirkonnas terrorismivastane võitlus. Euroopa Liit on siin meile oluliseks partneriks ohtude tõrjumiseks. me saaksime teha koostööd ka selleks, et äh, tuua ummikseisust välja ÜRO konventsioon terrorismivastase võitluse alal. Äh, tuumarelvastuse piiramine, ekspordikontroll, siin jällegi saaksime teha tihedamat koostööd tuumarežiimide äh, osas, NSG, MTCR ja nii edasi. see ei ole äh, raske, aga Euroopa Liit ja India võiksid siin saavutada äh, kokkuleppe. nüüd, milline võiks olla India roll Ukraina kriisis? loomulikult otseselt see Indiat ei mõjuta, aga selle kriisi tulemusena on äh, tihenenud äh, Venemaa suhted Hiinaga, mis mõjutab juba Indiat otsesemalt. New, New Delhi ei ole, äh, on siiamaani olnud pigem Venemaad toetav, aga seda on keeruline öelda, mis suunas see olukord liigub. nüüd üleilmne juhtimine Äh, siin tuleb vaadata, milline võiks olla Euroopa Liidu ja India partnerlus. loomulikult Euroopa Liidul on väga palju pakkuda. energiajulgeolek, taastuvenergiaallikad. arvatakse, et Euroopa Liidul ja Indial on siin vastakad arvamused mis puudutab keskkonda ja energiajulgeolekut, ma arvan, et meil on ikkagi väga palju potentsiaalseid koostöövaldkondi, ka meie tahame eh, leida uusi energiaallikaid, neid mitmekesistada ja saavutada parema tarnekindluse ja siin loomulikult on oma osa taastuvenergiaallikatel meil on suur programm ka just nimelt päikseenergia kasutamiseks. nüüd äh, kodanikuühiskonna koostöö, sellest ma juba rääkisin. meil on äh, kaks miljonit vabaühendust Indiat äh, ja väga paljud tahavad luua sidemeid Euroopa Liidu kodanikuühiskonnaga. Need sidemed on juba olnud ka üsna edukad, eriti kui räägime kliimast, inimõigustest ja nii edasi aga kui me viimasel ajal on, äh, viimase kahe kuu jooksul on India valitsus äh, muutunud ettevaat-, ettevaatlikumaks. arengukoostöö India on siin oluline partner, meil on äh, krediidiliinid juba üle kuuekümnes riigis, üheteist miljardi väärtuses, võimekuse suurendamine äh, ja siis koostööd ka Kagu-Aasias ja Aafrikas, teeme koostööd ka Afganistanis, Myanmaris, Kesk-Aasias ja Aafrikas. Afganistan nii India kui Euroopa Liit äh, on jätkuvalt seal kohal, ei kavatse sealt veel ära tulla loomulikult need, me saaksime teha seal regionaalset koostööd, võimekuse suurendamist, jällegi politsei, sõjaväe koolitused, kõrgharidus, detsentraliseerimine, nii et siin on neid valdkondi, kus me saame koostööd teha. inimõigused, kuna India on demokraatlik riik, siis loomulikult äh, inimõiguste rikkumise suhtes oleme me väga tundlikud nende süüdistuste osas, nii et siin saame dialoogi arendada nüüd kahepoolsed teemad, äh, mis mõjutavad Euroopa Liidu-India suhteid, nagu näiteks koostöö Euroopa Liidu liikmesriikide ja Indiaga, nendega me tegeleme peamiselt kahepoolselt. ja kui me neid teemasid lahendada ei suuda, siis tõstatuvad need Euroopa Liidu tasemel ehk siis niimoodi tavaliselt need partnerlused meil toimivad. Euroopa Parlament loomulikult poliitilise organina esindab Euroopa Liidu kodanikke ja seetõttu need kahepoolsed teemad ei ole võib-olla siin esikohal. aga nüüd meie tegevuse kava peamised punktid, äh, investeeringute ja kaubanduskokkulepe, need läbirääkimised tuleks jälle käivitada, eri, siis erinevad äh, koostöövõimalused Afganistanis, Aafrikas, läbi, Lähis-Idas äh, ja et meie dialoog oleks tõhusam, investeerida piisavalt ikkagi inimestesse Euroopa Liit võiks äh, andmeturvalisuse staatuse Indiale anda, võiks seda kaaluda, siis äh, äh, võiks ka öelda positiivseid hinnanguid anda India püüdlusele tuumarežiimide poole pürglemise suhtes. nii et meil on neid koostöövaldkondi väga palju, aitäh! aitäh! härra Satševa ja kõigepealt saab sõna härra Van Orden. aitäh, esimees äh, aitäh professor Šatsevale selle väga huvitava sissejuhatuse ja uuringu enda eest. ma isegi ei teadnud, et sellist uuringut viiakse läbi ja see iseenesest peegeldab väga huvitavalt seda, kuidas meie komisjon tegutseb Äh, aga see ei ole kindlasti teie vastu suunatud äh, kriitika, kindlasti on tegemist väga huvitava uuringuga ja kindlasti tahan seda lugeda. Äh, mul on teile mõned küsimused. Te rõhutasite seda, me peame FTA äh, vabakaubanduslepingu protsessi äh, kiirendama ja miks te arvate, miks India poole pealt pööratakse sellele lepingule nii suurt tähelepanu? ma arvan, et äh, siiamaani mõlemad pooled just väga entusiastlikult selle teemaga ei ole tahtnud tegeleda ja India äh, Äh, poole pealt, äh, mis teis kõhklusi tekitab, kuna ma kunagi India, äh, kui ma enne Indias olin, siis öeldi mulle, et osalt on need kõhtlused seotud halbadest kogemustest teiste vabakaubanduslepingutega, näiteks see, mis on sõlmitud Lõuna-Koreaga. see leping ei ole toiminud nii hästi, nagu te loo, loo, lootsite, et mida te sellest arvate ja teine küsimus kas Euroopa Liidu mudel Äh, on äh, selline, millesse India on ka kunagi entusiasmiga suhtunud, kas on mingi äh, võimalus, et selle mudeli alusel hakatakse Kagu-Aasias näiteks regionaalset koostööd arutama. ja kui selliseid asju kaaluti, siis mis te arvate, kas neid veel praegu ka kaalutakse? aitäh. proua Kill, palun aitäh, lugupeetud esimees. ka mina tuleksin vabakaubanduslepingu teema juurde. kuidas me sellest ummikust jagu saame, mis meil on tekkinud? kas teie arvates on mingeid selliseid valdkondi, kus oleks võimalik kirgesti midagi saavutada ja kus me saaksime eh, kiiresti edasi liikuda, kas teie uuring eh, juhtis tähelepanu mõningatele sellistele valdkondadele? ja mind äh, huvitas ka üks äh, kommentaar, mida te tegite, öeldes, et India on alati olnud lähedal Venemaale. kuidas te kirjeldaksite India-Venemaa suhteid praegu ja arvestades seda, mis Euroopa Liidu idapoolsetes äh, äh, naaberriikides juhtub, kas see mõjutab kuidagi ka suhteid Euroopa Liidu ja India vahel? veel üks valdkond, äh, millele tahaksin keskenduda, on Euroopa Liidu India äh, ülemaailmne juhtimine äh, Te rääkisite, et India ja teised kehtestavad uusi reegleid rahvusvahelise finantssektori jaoks ja kindlasti India on BRICS riikide, BRIC riikide hulgas olulisel kohal. mina Äh, arvestades seda, et Maailmapank ja äh, rahvusvaheline valuutafond äh, Indiasse suhtuvad, kuidas te näete suhteid nende organisatsioonidega? ja üldiselt ju oletatakse ka, et India keskpanga juht võib võib-olla kunagi üle võtta Christine Lagarde'i positsiooni IMF-is niisiis, kuidas äh, lugu kõigi nende asjadega on äh, ning äh, ja kui India poliitika suunaks on praegu itta vaatamine ja Jaapaniga näiteks suhte, suhete tugevdamine ja Hiinaga on käimas dialoog, kuidas siis Euroopa Liit sellesse pilti sobiks? härra Tännok, palun Äh, aitäh, vabandust, hoopis härra Kann. Äh, äh, aitäh, see oli tõesti väga põnev ettekanne ning peatuksin ka mõnedel valdkondadel, mida kolleegid juba mainisid, tahaksin rääkida koostööst Kagu-Aasias ja ka Afganistanis, aga kuidas on lugu India ja Pakistani suhetega, kas seal ka mingit lootust on? Bueno, quería yo hacer una pregunta en relación con... ka minul on üks küsimus, ütleb härra esimees. Eh, see puudutab Shanghai koostööorganisatsiooni ning India osalust selles organisatsioonis. millist mõju see omandab eh, suhetele India ja Euroopa Liiduga ja NATO-ga eh, selline, sellisel praegustel vastasseisude ajastul? Äh, härra Tänok nüüd. Äh, mul on äh, üks küsimus, mis on seotud sellega, mida härra Van Orden ütles inimarengu kohta ma olen praegu kaks korda venelastelt kuulnud seda, et Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu Venemaa vastu näevad nad nüüd äh, sellist alternatiivi, vähem demokraatlikku, rohkem autoriti-, autoritaarset korda, mis tekib läbi Shanghai koostööorganisatsiooni ja ka BRIC riikide tugevdamise vastu, see on loomulikult natukene vastuoluline, sest et India ja Brasiilia tegelikult on demokraatlikud riigid aga mõned äh, peavad siis äh, just nimelt Venemaad, äh, Hiinat ja Indiat kui riike, mis sõlmivad palju tihedamad poliitilised suhted, investeerimispanga loomine ja nõnda edasi. kas te usute neid jutte või venelased lihtsalt üritavad läänd hirmutada? ja panna meid sanktsioonidest loobuma, sest mina tegelikult ei suuda näha, kuidas äh, Äh, nendel riikidel midagi väga palju ühist on, eriti Indial ja Hiinal. ja palun äh, härra Satševa, nüüd on see, Satševa, neil on äh, võimalus vastata. aitäh kõigi nende väga huvitavate ja kasulike küsimuste eest Äh, ma äh, liigitasin nad paari, äh, paari rühma. kõigepealt küsimused, mis seotud vabakaubandusega, küsimused, mis on seotud Venemaaga, küsimused, mis on seotud Euroopa Liiduga kui eeskujuga regionaalseks koostööks. niisiis alustan kõigepealt nende küsimustega, mis puudutavad Euroopa Liitu kui eeskuju, jah Euroopa Liitu on alati nähtud eeskujuna mitte ainult Indiale ja Kagu-Aasiale, vaid kõigile maailmajagudele. ja väga paljud äh, üritavad seda kopeerida, kõik imetlevad Euroopa Liidu kogemust, aga mulle tundub, et ähm, täna äh, asjad muutuvad, sellepärast et kui vaadata, mis juhtub näiteks Ukrainas, siis mingil määral on see pannud äh, proovile ka kogu Euroopa Liidu äh, võime just nimelt äh, edendada regionaalset koostööd nii oma naabruses ka mujal maailmas, sellepärast et see, mis Ukrainas praegu toimub, minu arvates näitab just nimelt konkureerivat regionaalpoliitikat nii Euroopa Liidu kui Venemaa poolt <laughs> meie tahaksime regionaalset integratsiooni edendada. Ähm, äh, tähendab, see, kuidas siin regionaalset integratsiooni on edendatud, on kaasa toonud Ukraina konflikti, paljud inimesed on hukkunud ja ma ei tea, kui palju neid ohvreid veel on. jah, ma ei tea, kas Euroopa Liit saab olla regionaalse koostöö mudeliks ülejäänud maailmale, ma arvan, et see oleks eesseisvatel aastatel keeruline, sellepärast et see, selle e, Euroopa mudeli külgetõmbavus on oma jõudu kaotamas. nüüd e, vabakaubanduslepingud ja kus on need probleemid. jah, tõepoolest Euroopa Liidu ja India partnerlus on palju suurem kui vabakaubandusleping. E, loomulikult Euroopa Liidu ja India partnerlus ei peaks kannatama selle kaubanduskokkuleppe läbi, aga Äh, samas reaalsus on ka see, et äh, selle partnerluse tuumaks on siiski majandus ja miks äh, selline koostöö viimastel aastatel hoogu on kaotanud. see on üks valdkond, kus kõik ootasid, et midagi aastaks kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme juhtub, aga mitmedel põhjustel see nii ei ol-, läinud. ma arvan, et on terve rida tehnilisi probleeme mõlema poole pealt ning kui asi jätta bürokraatide otsustada, siis eh, nendele probleemidele iial lahendust nägi. meil on vaja eh, poliitilist survet just eh, mõlema poole pealt kõige kõrgemalt tasandilt ja ma arvan, et siis oleks võimalik midagi veel saavutada. me ei saavutaks küll tohutult suurt kõikehõlmavat kokkulepet India ja Euroopa Liidu vahel, aga isegi kui meil on selline piiratud ulatusega raamlepe, siis see annaks tõesti uut hoogu meie suhetele, ma arvan, et Äh, poliitilised asjad siin on palju olulisemad kui muud ja ma arvan, et India poole pealt praegu võib loota, et selline poliitiline äh, tõuge tuleb, eriti selle tõttu, et härra Moodi on majandusküsimused just oma tegevuskavas kõrgele kohale asetanud. India-Venemaa. ma arvan, et äh, nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, see, mis praegu Ukrainas äh, toimub, ei oma hindele küll otseseid tagajärgi, aga kui asjale laiemalt läheneda, siis on näha, et äh, Venemaa ja Hiina suhted tihenevad ja sellel on India jaoks pikemas perspektiivis tõsised tagajärjed. ning äh, mis siis juhtub, kas äh, Äh, India ja, ja Hiina võiksid läheneda, BRIC riigid, India, Hiina, Venemaa. Äh, ei ole tõsi, et need asjad hakkasid juhtuma alles pärast Ukraina kriisi, sest et äh, juba üheksakümnendate aastate lõpust hakkasid asjad arenema. BRIC riikidest on räägitud juba aastaid aga loomulikult Venemaa üritab kasutada kõiki neid foorumeid Äh, kus ta veel äh, aktiivselt saab tegutseda ning äh, on tõesti olemas võimalused, et nii India kui Pakistan liituvad selle Shanghai koostööorganisatsiooniga, see tippkohtumine toimub üsna peatselt ja peaminister Moodi külastab ka kõiki Kesk-Aasia vabariike, nii et, et ma arvan, et India on üsnagi huvitatud äh, see, nendest suhetest, sest meid ei huvita ainult suhted USA ja, ja ja Venemaaga, sest need suhted on meie jaoks tõesti olulised, aga meid huvitavad tegelikult suhted ka Euroopa Liidu ja teiste riikidega ja viimase äh, kaheteistkümne, kolmeteistkümne aasta jooksul tegelikult ei ole Indial olnudki nii häid suhteid kõigi suurte riikidega. nii et, et äh, teie küsimus Hiina, India ja Pakistani suhete kohta. jah, nendel suhetel on pikk ajalugu, neil on, seal on pidevad tõusud ja mõõnad, aga nagu te näete, ma olen jah, seda küsimust uurinud, ma olen olnud ka paar aastat Afganistanis ja ma arvan, et potentsiaal on tohutu suur, kui me pilgu sellesse piirkonda pöörame. India Äh, äh, on tõesti abistanud just nimelt Pakistani ja Afganistani ligemale äh, miljardi ulatuses, nii et, et kui see kaubandus nende riikidega ka kasvaks ja, ja kaubavahetus selle suunaga on ju väga loogiline, siis me räägime siin kuskil ligemale saja, sadadest miljonitest nii et, et tohutu potentsiaal on olemas, aga valitsus paraku ei ole suutnud äh, seda realiseerida ning poliitilised küsimused on alati kõrgemal kohal aga ma arvan, et me peame ikka ja jälle kordama, äh, kui palju äh, tegu, seeläbi kaduma läheb ja loodetavasti siis poliitilised juhid kunagi hakkavad sellest ka aru saama ja väga ja, ja võib-olla siis hakatakse majandusküsimusi äh, asetama kõrgemale kohale ja ma äh, loodan, et varem või hiljem asjad siiski äh, Pakistani-India suhetes paranevad. nüüd, mis puudutab Hiinat ja itta vaatamist. on täiesti selge, et selline Äh, julgeolekuarhitektuur, mis praegu Aasias kujuneb ja majandusstruktuur. Äh, me äh, jah, tegeleme juba julgeolekuküsimustega, aga Aasia on majanduslikult ja poliitiliselt väga oluline majandusliku julgeolekuarhitektuur areneb ja ma arvan, et nii India, Hiina kui ka Jaapan äh, Äh, sooviksid selles vallas olulist rolli mängida äh, ja kõik USA, Euroopa Liit, Venemaa, Euroopa Liidu liikmesriigid äh, samuti sooviksid selles kõiges olulist rolli mängida, aga nii nagu ma oma ettekandes ütlesin, India näeb tõesti siin rolli ka Euroopale, aga aga arvestades neid dokumente, mis viimasel ajal on allkirjastatud, siis on selge, et nii äh, ÜRO kui ka, ka India saavad selles regioonis koostööd teha, aga aga siiamaani ei ole me Indias päris hästi näinud, äh, millist rolli Euroopa Liit saab selles arenevas Aasia äh, majandus- ja julgeolekustruktuuris mängida, aga ei, Aasias on Euroopa riikidel väga olulisi majanduspartnerlusi, aga äh, see, millist strateegilist rolli Euroopa Liit saaks märki, mängida, see ei ole kõigile India poliitikutele veel selge ja seetõttu võib-olla Euroopa Liit praegu Aasia mandri jaoks väga oluline ei ole. aitäh. aitäh. Äh, kas keegi soovib veel küsimusi esitada? kui ei, siis, ei äh, vabandust siiski, härra Korvin-Mikke, palun. ei vabandust, härra Äpideteios. mul on üks küsimus. meie tänasele külalisele kuidas on olukord Itaaliaga, kuidas selle merejalaväelaste probleemiga on? see Itaalia merejalaväelaste juhtum on tõesti väga kahetsusväärne. kahetsusväärne juhtum India ja Itaalia vahelistes suhetes. mõned, mõlematel riikidel tegelikult on väga head suhted ning nüüd selle kõige tulemusena või mulle tundub tegelikult, et mõlemad riigid ei ole selle probleemiga eriti korralikult ümber käinud, ei India ega Itaalia ja äh, Indias on sellest saanud ka poliitiline küsimus. Äh, iseäranis ähm, opositsioonierakonnad on äh, selles teema tõstatanud, Sonja Kandi jaoks sai see samuti poliitiliseks küsimuseks, nii et, et Itaalia jaoks on see ka nüüd saanud poliitiliseks küsimus ja seetõttu liiga palju tähelepanu on võib-olla pööratud sellele probleemile ning Äh, kui lugeda India ajakirjandust, siis äh, meie praegune peaminister, kui ta opositsioonis oli, siis ta tõstatas seda teemat üsna tihti, äh, lubas selle lahendada, aga nüüd, kui ta on võimul, siis ei ole midagi juhtunud, Euroopa Parlament võttis vastu oma poolt resolutsiooni ja siis juhtus veel ühte-teist ja, ja siis Äh, sekkus äh, India ülemkohus ja äh, üks nendest merejalaväelastest on praegu Itaalia suursaatkonnas Delis ja teine on juba siis Itaalias. nii et, et tegemist on tõesti asjaga, mille peavad lahendama kohtud, aga jah, kahjuks on see juhtum hakanud mõjutama ka laiemalt Euroopa Liidu ja India suhteid ja see on tõesti kahetsusväärne areng ma siiski loodan, et selle küsimuse peaks lahendama poliitiliselt ja eh, see ei tohiks hakata mõjutama India ja Euroopa Liidu suhteid. ja ma arvan, et eh, mõlemad pooled, eh, nii Euroopa Liit kui India on piisavalt küpsed, et see asi poliitiliselt lahendada. aitäh, härra Sachteva selle ettekande eest, aitäh selle uuringu eest ning eh, suur aitäh ka meie India delegatsiooni liikmetele, et andsite ülevaate oma visiidist Indiasse. me jätkame nüüd oma koosolekut kell viis. niisiis eh, kell viis eh, kuulame ära siis välisteenistuse ettepaneku Euroopa Liidu SELAK-i tippkohtumisest.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

Buenas tardes. tere pärastlõunat. jätkan oma emakeeles, seega lähme nüüd täna viimase punkti juurde. nimelt äh, räägime Euroopa Liidu CELAC-i tippkohtumisest. härra Lehler annab meile ülevaate sellest tippkohtumisest, mis toimus kümnendal, üheteistkümnendal juunil ja seda juhtisid siis president Tusk ja Ecuadori president ning äh, CELAC ja Euroopa Liit kokku esindavad kolmandiku kogu maailma riikidest, seega see on väga suure huviga teema, räägiti kliimaküsimustest äh, narkokaubanduseni, seega räägiti kriisihaldusest ning viidati ka välisministrite seisukohavõttudele sellele tööle, mida tehakse tippkohtumiste vaheaegadel. eesmärk on, et koostöö tugineks ühistele huvidele, ja oleks meie kodanike huvides. seega, härra Lehler, palun andke ülevaade tippkohtumise põhijäreldustest ning kuidas me teeme CELAC-i partneritega koostööd, millised on nüüd muudatused ja mis on järgnevad sammud, aitäh! give this de debrief of the summit that took place here just um, just over a week ago. Um, overall, we are um,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 kaks deklaratsiooni võeti vastu, poliitiline deklaratsioon, mis võttis järgmist eh, sugupõlve ning teine niinimetatud Brüsseli deklaratsioon, mis hõlmas kõiki erinevaid aspekte ja koostööd Euroopa Liidu ning CELAC-i eh, riikide vahel ning kaasajastati ka tegevuskava kahe regiooni vahel ning vaadati üle praegu kehtivad peatükid ning lisati kaks uut peatükki, kõigepealt kõrghariduse teemaline, et täiendada hariduse peatükki ning teine kodanike julgeoleku teemal, et rõhutada selle teema olulisust äh, mõlema osapoole jaoks äh, järgnevateks aastateks. tahaksin ka rõhutada, et meie leiame, et see oli väga oluline samm edasi, mis puudutas tippkohtumise koreograafiat et kõik osapooled ettevalmistavad üritused Eurolank parlamendi assambleest kuni äriettevõteteni, kodanikuühiskonna organisatsioonideni, ülikoolideni, noorteni, kõik said otse suhelda juhtidega ning tutvustada oma eelarutelude tulemusi. see oli väga oluline samm, et võimalikult palju osapooli oleks kaasatud dialoogi ja koostöösse kahe piirkonna vahel. vaataksin kiiresti üle tulemused nendes kolmes valdkonnas, poliitiline dialoog, majandussuhted ning regionaalne ja rahvusvaheline koostöö mis puudutab poliitilist dialoogi, siis ühelt poolt sisu osas me saavutasime deklaratsioonis väga selge sõnastuse selliste oluliste teemade puhul nagu kliimamuutused, tegevused pärast aastat kaks tuhat viisteist ning äh, ebaseadusliku narkokaubanduse ning narkootikumide kasvatamise vallas mille osas toimuvad äh, ka tippkohtumised järgnevatel aastatel. lähtepunktid olid küll erinevad äh, Euroopa Liidu ja mõnede Ladina-Ameerika riikide jaoks. teiseks toimus nii CELAC-i kui Euroopa Liidu poolt väga selge sõnum ja pingutati selle nimel, et jõuda rahuleppeni Kolumbia ametivõimude ning FARC-i gerillade vahel. ning Euroopa Liit andis märku, et me oleme valmis looma äh, fondi, mis aitaks äh, rahumeetmeid äh, ellu viia, kui rahulepe on sõlmitud ja kolmandaks nõustuti, et iga teisel aastal tippkohtumisest ei piisa ja seetõttu välisministrid kohtuvad ka vahepeal, vaadatakse läbi, millised on olnud vahepealsed edusammud, kuidas on eesmärke saavutatud ning järgmine taoline kohtumine, mida Dominikaani Vabariik on soovinud võõrustada. seal me saame läbi vaadata ka üldised eesmärgid ning põhimõtted, mis puudutavad meie piirkondade vahelisi suhteid. nüüd majandussidemete süvendamine CELAC-i riikide ja Euroopa Liidu vahel, siis tippkohtumine andis võimaluse innustada uuesti selle teemaga tegelema ning kinnitati üle teatud võtmetähtsusega põhimõtted. korrati üle, et soovitakse selgeid juriidilisi õigusraamistikke ning õiguskindlust ka ettevõtetele taaskord sooviti multilateralismi, konkreetsemalt viidati WTO kavale, mis hõlmas TFA ning Doha vooru ratifitseerimist ja kehtivust ning räägiti ka Nairobi voorust, mis toimub selle aasta detsembrist. tunnustati ka kaubandus ja investeeringute olulisust, kui me räägime Kariibi merepiirkonna ning Ladina-Ameerika riikide arengust ning äh, oluline on ka ettevõtete ühiskondliku vastutuse suurendamine ja lõppkokkuvõttes kõik nõustusime, et kahepoolsete või regioonide vaheliste kaubandus- ja koostöölepete allkirjastamine, see kõik on üldise lähenemise nurgakiviks selleks, et toetada sotsiaalmajanduslikke arenguid nendes riikides ja piirkondades, nii Kariibi mere riikides kui Ladina-Ameerikas. konkreetsemalt viidati Euroopa Liidu Mercosuri kokkulepetele selleks, et ühiselt edasi liikuda ning sellele, et enne aasta lõppu veel jõuaksime olukorda, kus me saame pakkumisi vahetada ning minna läbirääkimistega edasi. kinnitati üle Ecuadori toetamine, mis puudutab mitme osapoole kokkulepet, sarnaselt nagu meil on juba Kolumbia ja Peruuga üldiselt oldi rahul selle kokkuleppega, mis sõlmiti Euroopa Liidu, Mehhiko ja Tšiiliga, mis puudutab äh, praegu kehtivate kokkulepete kaasajastamist ning äh, sooviti edasi liikuda täieliku kohaldamiseni, mis puudutab Ladina-Ameerika assotsiatsioonilepingut ning vabakaubanduslepingut Kolumbiaga ja ka Peruga ja kolmas sammas, rahvusvaheline koostöö või regioonide vaheline koostöö, siis siin saavutasime ka väga olulisi edusamme. mitmed koostööprogrammid, eriti just äh, regioonide vahelised, kuulutati välja või allkirjastati sellel tippkohtumisel. näiteks suurendati toetust VKE-dele füüsilisele taristusele, veepuhastusele ning kestlikule energiavaldkonnale. ja see hõlmas kokku seitsesadat miljonit eurot Euroopa Liidu poolset rahastust. lisaks kuulutati välja ka komisjoni poolt uue koostöö võimaluse kasutamine, mis tooks kokku siis meie arenenumad partnerid Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere riikides, selline kolmnurkne koostöö, et aidata siis vähem arenenud riike. see võimaldab meil ühiselt tagada kogemuste vahetust, ekspertteadmiste vahetamist, arvestades olemasolevaid võimalusi, et saavutada võimalikult head tulemused nendes riikides, kus meie toetus on jätkuvalt vajalik. sõlmiti kaks vastastikuse mõistmise memorandumit Tšiili ja Uruguay'ga, mis äh, seda koostööprogrammi veelgi ilmestasid. kinnitati üle ka CELAC-i riikide osalus Horisont kakskümmend kakskümmend Euroopa Liidu uurimisprogrammides, mis avab võimalusi koostööks uutes valdkondades, mis siiani ei ole veel täit rakendust leidnud meie suhetes. ning selleks, et toetada ka ettevõtetevahelisi ning inimestevahelisi kontakte, kuulutati välja ka kahekümne viie miljonile Euroopa Liidu rahastus selleks, et tugevdada lairibaühenduse kaabli võimalusi Atlandi üleselt mis puudutab siis äh, Brasiiliast äh, Ladina, üldiselt Ladina-Ameerikani ja see oleks esimene otsesuhtlus Ladina-Ameerika ja Euroopa Liidu vahel ning me leiame, et see on väga oluline samm. ja lõpetuseks, mis puudutab koostööd ja seost teadus- ning arendustegevustega, siis ligi kümme tuhat stipendiumit on ette nähtud Ladina-Ameerika tudengitele ning äh, õppejõududele, et nad saaksid Euroopas järgnevatel aastatel õppida ja lisaks veel kaheksakümmend üks koma viis miljonit eurot on ette nähtud selleks, et äh, soodustada erinevaid võimekust suurendavat suurte projektide läbiviimist Ladina-Ameerika riikides. see peaks kontakte ka suurendama ning lisaks veel viisa liberaliseerimine Kolumbia ja Peruga, nendega algatati tippkohtumise käigus, siiani on olnud viis viida, viisa soodustuslepingut Kariibi Dominican, Grenada, St Lucia ja St Vincent, Trinidad ja Tobago enne tippkohtumist. ehk siis peagi kõikidel CELAC-i riikide kodanikel on lühiajaliselt viisavabastus Euroopas viibimiseks ning loodetavasti peagi lisanduvad siia veel mitmed riigid. rõhutaksin ka, et need tulemused osutusid võimalikuks, kuna meil oli institutsioonide vahel väga hea koostöö nii välisteenistuse kui ka parlamendi vahel, kui me koordineerisime kõiki etappe, ühelt poolt välisteenistus ja komisjon, teisalt parlament, me toi-, tundsime, et parlament toetas meid äh, ettevalmistavate tegevuste käigus väga jõuliselt, muuhulgas ka oli Eurolaadi parlamentaarne assamblee sealsed arengud ning kontaktid, mis meil on olnud teiega ka kahepoolselt ning lisaks oli abiks ka toetus Euroopa Liidu liikmesriikide poolt, mis andis meile võimaluse tippkohtumise teemadega põhjalikumalt tegeleda. ettevalmistuse käigus olid meil loomulikult ka mõned väljakutsed, mõned olid seotud nende arvamuste paljususega, eelkõige mis puudutab äh, seda multilateraalset kava, mida ma juba mainisin, kliimamuutused, rahvusvaheline narkokava, arengud pärast aastat kaks tuhat viisteist ja lisaks ka seetõttu, et need institutsionaalsed väljakutsed või nõrkused, millega CELAC veel silmitsi seisab, tegemist on noore organisatsiooniga, seal ei ole sellist institutsionaalset kultuuri, see sõltub äh, väga palju ajutisest juhist ning äh, sellel juhil või eesistujal ei ole kõiki neid volitusi, et läbi viia äh, iseseisvalt eh, tippkohtumise läbirääkimisi, seega kohati ei olnud see protsess väga tasakaalukas, ühelt poolt Euroopa Liidu ühine seisukoht ja vastaspoolel siis CELAC-i partnerite kolmkümmend kolm erinevat seisukohta. ning lõpetuseks, nagu ma ütlesin, me oleme tulemusega rahul. see näitas ka meile, et kui me soovime tugevdada oma rolli ja mõju CELAC-i piirkonnas, siis me peame väga aktiivselt soodustama ka kahepoolseid suhteid. me nägime seda ettevalmistavas etapis, isiklik panus, proua Mogherini isiklik panus oli määrava taht-, tähtsusega, et me saavutasime selliseid tulemusi, nagu me saime. see, et ta käis CELAC-i tippkohtumisel jaanuari lõpus ning ka tippkohtumisel aprillis, et ta edastas selgelt selle sõnumi, rääkis erinevatest koostöövõimalustest, see oli määrava tähtsusega, et me siis saime ametlikul tasandil minna protsessiga edasi ja jõudsime nende tulemusteni, nagu me praegu näeme. sellega tuleb edasi minna, sest meie CELAC-i partnerid eeldavad seda meilt ja me ei taha neid alt vedada, me peame jätkama samal kursil, sest siin on teisi osapooli, mõned eh, uued mängijad ja vanemad mängijad, kes on tagasi tulnud, näiteks Hiina korraldas hiljuti kõrgetasemelise foorumi CELAC-iga, kus nüüd äh, ka Havana ja Washington on oma suhteid parandanud, on ka Ameerika Ühendriigid uuesti sisenenud, samamoodi Venemaa, Lõuna-Korea on ukse taga järjekorras, seega me ei saa oma suhet CELAC-i riigiga võtta iseenesestmõistetavana, me peame seda soodustama ning leiame, et see on ka võimalus seda tugevat äh, vundamenti edasi arendada, et me saaksime vaadata, millised võivad olla erinevad suhted alarühm, piirkondadega Lõuna-Ameerikas, Kariibi mere piirkonnas ja selleks, et paremini mitmepoolselt koostööd teha nende teemadega, mida ma juba eelnevalt välja tõin. kuna meil on ühised huvid, inimkaubanduse vastane võitlus, narkokaubanduse vastane võitlus, kliimaprobleemidega tegelemine, siis on meil nii ühine huvi kui ka võimekus selle teemaga edasi liikuda. nüüd vaatame, kuidas äh, kõige paremini edasi liikuda. CELAC-i partnerid ja praegune CELAC-i eesistuja on Ecuador, siis äh, astub ametisse Dominikaani Vabariik. vaatame, kuidas koostööd teha erinevate regioonidega sest tippkohtumise kõrval toimusid ka väiksemad kõrgetasemelised üritused, kus me keskendusime Kesk-Ameerika riikidele ning teisalt siis Kariibi mere riikidele. ja ka need äh, aitasid meil paremini mõista, kuidas nende kahe piirkonnaga koostööd edasi teha paremini ning äh, Kesk-Ameerika erinevad kokkulepped, mis puudutab ka kodanike julgeolekut, kaubandussuhteid, sotsiaalmajanduslikke arenguid, muid teemasid. juba oleme ette valmistamas Euroopa Liidu sisest äh, kava seoses Mehhiko ja Tšiiliga ning jätkame tööd selleks, et järgmised sammid, sammud Mercosuriga oleksid sama edukad kohe pärast tippkohtumist toimus järgmine voor, mis puudutas Kuubaga poliitilist dialoogi ning äh, loodetavasti saavutame selles vallas järgnevatel kuudel suuremaid edusamme, et jõuda raamlepingu sõlmimiseni. et siis kogu kokkulepete võrgustik oleks täielik SELAK-i piirkonnaga kokkuvõttes leian, et äh, meie positsioon on väga hea, me saame minna koostööga edasi, suhelda meie Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikidega ka, ka tulevikus, arvestades meie eesmärke ning suhteid, mida saavad siis käsitleda ka ministrite kohtumisel ministrid aastal kaks tuhat kuusteist, mis on siis esimeseks sammuks järgmisele CELAC tippkohtumisele aastal kaks tuhat seitseteist. suur tänu, härra Lehler ja nüüd annan sõna kolleegidele saalist. kõigepealt härra Hauregi, kes oli delegatsiooni liige. suur tänu, suur tänu ka härra Lehlerile soovin tänada ka välispoliitika kõrget esindajat proua Mogherinit. sooviksin tunnustada väga teie tööd, tegemist on uue ajajärguga meie suhetes Ladina-Ameerikaga. ja loodetavasti jäävad kõik need halvad ajad selja taha, sest viimased aastad on olnud äh, keerukad. ja oluline on näha, et asjad on muutumas, ajad on muutumas ja kogu see organisatsioon ja korraldus on muutunud. ka mina Eurolatis kannatasin täpselt sama probleemi all. ja loodetavasti jääb see nüüd igaveseks selja taha. tänan teid teie töö eest, mis te olete teinud tippkohtumise korraldamiseks, see on väga kulukas väga tihedat survet avaldatakse, väga palju on suhtlemist, tegevusi vaja ellu viia, aga ma arvan, et äh, peamised eesmärgid suudeti ikkagi saavutada, nii et palju õnne ja tunnustan teid selle töö eest. mul on hea meel näha, et erinevad sidusrühmad said tippkohtumisel osaleda. nii et mul on nii-öelda kolm minutit kuulsust ja võtan sõna ka Eurolati parlamendiliikmete nimel ma sain sõna võtta ja meie tööd tutvustada, nii et jah, veel kord õnnitlen teid tehtud töö puhul. aga jah, kuidas nüüd tagada, et see töö kõik oleks järjepidev? minu esimene küsimus on see, et kas on, oleks võimalik äh, mikrosuri alal teha vahetusi, Mercosuri alal teha vahetusi käesoleval aastal et kui arvestada Argentiinas toimunud valimisi, võib-olla Mercosur võiks astuda dialoogi Euroopasse lõpuks Euroopaga, et kas see oleks võimalik äh, juba käesoleval aastal ja teine küsimus Ecuador, Ecuadoriga äh, leppe sõlmimine. Ecuadoril läks mitmepoolses kokkuleppes väga hästi, aga teatud rida raskusi on veel Maailma Kaubandusorganisatsiooni kaubandustõketega ja see valmistab muret, sellepärast ma usun, et Ecuadoril on kindlasti vaja Euroopaga lepe sõlmida. ja see on tõsine probleem. nüüd koostöö Kesk-Ameerika riikidega on ka oluline teema, me peame tagama, et ka Kesk-Ameerika riikidega oleks tõhusam koostöö. ja kui me vaatame tegevuskava, siis seal on näha, et äh, päris suurt tähelepanu sellele ka osaldata, osutatakse. härra Lehler, strateegilisest vaatenurgast on väga oluline just leida strateegilisi partnereid ja liitlasi. jah, tõepoolest Euroopa ja Ladina-Ameerika koostöö jaoks on võimalusi, meil on kokkupuutepunkte. nii et kui mõelda New Yorgi tippkohtumisele, mis on tulemas, mis saab edasi pärast aastat kaks tuhat viisteist, sellele tuleb juba mõelda ja tuleb öelda, et lõppdepla-, lõppdeklaratsiooni punkt kakskümmend valmistab mulle pettumuse. ka nõukogu president äh, tõstis selle esile, ma arvan, et äh, see ei ole piisavalt äh, selgesõnaline, siin on välja toodud Venezuela seisukohad, aga mitte Euroopa Liidu seisukohad, vähemalt mulle jäi selline mulje, kui mina selle lõigu läbi lugesin, siis äh, see paist-, see torkas silma, et Euroopa ja Euroopa Parlamendi mõtteid siin ei ole üldse kajastatud. loomulikult ei saa alati kogu aeg kogu deklaratsiooni ulatuses leida kompromiss et see on lihtsalt üks selline asi, mis torkas silma. me peame loomulikult olema ka tippkohtumise suhtes pragmaatilised. aga ma ise leian, et siin oleks kehtinud ütlemine vaikimine on kuld selle deklaratsiooni puhul. see oleks olnud igal juhul parem lähenemine minu meelest. härra Tusk oleks pidanud võib-olla selgemalt väljendama, milline on Euroopa seisukoht, milline on meie lähenemine. ja komisjon oleks võinud siin ulatada abikäe. parlamendi delegatsioon oleks võinud äh, korraldada visiidi Venezuelasse, me oleks võinud seda paremini korraldada, me püüdsime küll kõik anda endast parim, parima, aga vaadates seda, mis toimus Brasiilia ametnikega, kes ei saanud Caracasesse, siis eh, jah, see oligi kõik väga keeruline. Venezuelas tulevad eh, septembris valimised, vaatlusmissioon oleks olnud hea võimalus eh, sinna minna, vaadata, kas demokraatia põhimõtteid järgitakse ja see oleks olnud hea koostöövõimalus Venezuelaga, aitäh! suur tänu järgmisena härra Miemon. suur tänu, esimees, suur tänu, härra Lehler, meile tippkohtumise tulemusi tutvustamast. palun vabandust, et ma jäin hiljaks, aga suutsin siiski suurema osa teie sõnavõtust äh, kuulata. sain võimaluse seda ikkagi kuulata Euroopa Liidu koostöö Ladina-Ameerika riikidega, see on oluline teema, te tõite väga hästi need olulisemad punktid välja, te kirjeldasite seda konteksti, neid olusid, mis seal valitsevad, eriti kui mõelda Panama tippkohtumisele ja järjest suuremat Hiina kohalolekut Ladina-Ameerikas, nii et me ei saa suhtuda sellesse nii kergekäeliselt, et meil need suhted Ladina-Ameerikaga lihtsalt on, me peame ikkagi sellele keskenduma. meil on väga tihedad sidemed Ladina-Ameerika riikidega, osadega rohkem, osadega vähem, aga me teame, et need sidemed on olemas Äh, veresidemed, religioonialased sidemed, keelelised sidemed, äh, nii et äh, Euroopa riikidel ja Ladina-Ameerika riikidel on palju ühiseid väärtusi, inimõigused, väärikus ja nii edasi. ja see kajastub ka, ka lõppteatises, kuidas me tegeleme üleilmsete probleemidega ja Ladina-Ameerika on siin Euroopa Liidule strateegiline partner just nimelt nende üleilmsete probleemidega tegelemises, nendele reageerimises. me oleme strateegilised partnerid ja seda ei saa eitada. nii et siin tuleb pidada dialoogi ja teha koostööd ja see on oluline. nüüd kuulates teie ülevaadet, äh, tõstaksin esile paar punkti mida võiks lähemalt vaadata. siin kojas on tegeldud väga palju just nimelt Kolumbia ja Peruu viisarežiimiga, me oleme seda palju arutanud, osad parlamendisaadikud tegelesid sellega väga tõsiselt ka eelmise parlamendi koosseisu ajal. ja praegused arengud on olnud väga head, on tehtud edusamme nüüd, mis puudutab Tšiilit ja Mehhikut, siis ma arvan, et oluline on äh, ka siin neid sidemeid tihendada Tšiili ja Mehhikuga. TTIP-i alased läbirääkimised, siis CETA. Äh, nüüd, mis puudutab Mehhikut, siis äh, siin on meil vabakaubanduslepingud aga tundub, et Mehhiko võib jääda teistest maha, kui me siin asja tõsisemalt käsile ei võta. võib-olla ka Mercosuri raames annaks siin midagi ära teha, aga see on juba keerulisem teema ja lõpetuseks ütleksin seda, et jah, tõepoolest äh, soovin ka mina teid omalt poolt äh, õnnitleda. aga see koostöö oluline on, et ka ministrid kohtuvad tippkohtumiste ajal see dialoog peab kestma, see dialoog peab toimima, need sidemed peavad äh, püsima, nii et suur tänu teile ja õnnitlen veel kord. suur tänu ja De Grandes, palun. suur tänu, juhataja. suur tänu härra Lehtlerile, et äh, ta täna meiega siin on ja suur tänu selle ülevaate eest. püüan mitte korrata seda, mis juba öeldud on, aga paraku mõnes punktis olen sunnitud seda siiski tegema. poliitiline deklaratsioon, Brüsseli deklaratsioon on äh, väga põhjalik. loomulikult on tehtud suuri edusamme, selles ei ole kahtlustki, väga palju innovatsiooni on toimunud selles protsessis endas kui me vaatame, mis areng on toimunud viimase kümne aasta jooksul, siis see deklaratsioon ei ole lihtsalt põhimõtteline. on tehtud väga julgeid samme. ja ka see regionaalne koostöö on väga oluline. osad asjad lähevad paremini, osad mitte nii väga hästi ja me oleme sellest täiesti teadlikud poliitikud teavad, kui keeruline on mõnikord äh, haarata nii-öelda härjal sarvist teatud valdkondades, ilma et teis-, teineteisele nii-öelda varba peale astuks, et mõningaid teemasid saab äh, kohe otse puudutada ja mõningad asjad tuleb jätta ütlemata. ja see on eriti oluline just suhetes Kuubaga ma arvan, et me peaksime endale siinkohal meelde tuletama just nimelt seda ja peame olema ennekõike väga äh, kannatlikud suhetes Kuubaga. Kuubaga suhted on väga keerukad, aga vähemalt on meil nüüd uus, uusi asju, mida arutada ja protsess on vähemalt käivitunud. osad võib-olla arvavad, et see, seda ei ole võimalik enam tagasi pöörata, aga eks näis, kuidas äh, see areng edasi liigub. ja üks asi, millest keegi eriti ei taha rääkida, on just see sekkumine või sekkumine või vahelesegamine. vähemalt äh, selles kontekstis igal juhul on kindel, et see on nüüd see tee, mille me oleme valinud ja me peame endale aru andma ja aeg-ajalt ka meelde tuletama, et Euroopa Liiduna me seisame siin, see on meie seisukoht ja see on hea tee, mille me oleme valinud. varem ei oleks see olnud võimalik ja, ja see on nüüd ilmne. loomulikult samas peame ka ootama ja vaatama, kuidas asjad edasi liiguvad enesestmõistetavalt äh, see dialoog, mis meil on, on väga oluline ja oluline teema on just nimelt rahu. me peame väga selgelt äh, näitama, et me toetame see protsess on toimunud juba aastaid ja siin on väga palju erinevaid aspekte, mida peab arvestama. olukord äh, Kolumbias näiteks. Kolumbia rahvas. Farki võitlejad, äh, sellest oleme väga palju rääkinud ja selles olime kõik ühel nõul et siin on vaja sellist nii-öelda biregionaalset lähenemist selleks, et kaasata kõiki osapooli. härra Haurigi kommentaarid, ka tema on rahu nii-öelda eestkõneleja Eurolatis. olen ka tema seisukohtadega nõus, aga nüüd Venezuela. kas äh, inimesed ei tea siis, et see, mis Venezuelas toimub, see on kohutav, loomulikult äh, kõik on subjektiivne. osad ütlevad, et midagi ei toimugi ja igaühel on õigus oma arvamusele, aga kui me vaatame vähemusi, siis suurem osa parlamendiliikmetest on ikkagi seda tunnistanud, et see, mis toimub, on vale nii et kahjuks äh, see punkt kakskümmend selles deklaratsioonis äh, on tõesti pettumust valmistav. ilmselt siis mingil põhjusel ei olnud võimalik konkreetsemat väidet sinna ka kirja panna või konkreetsemat seisukohta kuidas selle teemaga edasi minna, kuidas seda käsitleda, kuidas me sellisesse punkti jõudsime, miks äh, see punkt kakskümmend sinna niimoodi sõnastati? see on täiesti arusaamatu, nii et see on tõesti pettumust valmistav, äh, see punkt kakskümmend. härra Haragi juba mainis seda, et kuuendal detsembril toimuvad Venezuelas valimised ja loodetavasti toimuvad need valimised äh, vabas õhustikus. ja minu kriitika on suunatud loomulikult äh, nende sündmuste pihta, mis igapäevaselt Venezuelas praegu aset leiavad. see ei ole kooskõlas Euroopa Liidu väärtustega ja demokraatia põhimõtetega. ma soovin siiralt, et need valimised, mis äh, tulevad, et need oleksid demokraatlikud. aga loomulikult äh, punkt kakskümmend on see, mis valmistab pettumust, just nimelt see sõnastus. väga kahetsusväärne. ja veel üks asi, mis torkab silma üks teema, mida puudutati tippkohtumisel, on keskkond. loomulikult keskkond mõjutab ka Ladina-Ameerika riike. ja sellega on seotud terve rida teemasid, näiteks see, et kas inimesed, kuidas nad saavad kasutada oma riigi loodusvarasid. ka seda tuleb silmas pidada. riigid peavad saama oma loodusvarasid kasutada oma inimeste hüvanguks ja see on nüüd ka äh, tegevuskavas sees, see on ka kavas sees, nii et äh, ka deklaratsioonis on seda käsitletud. jällegi mitte piisavalt detailselt, see on teema, mida tuleb rõhutada, eraldi välja tuua. just nimelt, et keskkonna suhtes äh, loodust tuleb hoida ja samas loodusvarade kasutamine omaenda inimeste heaks. loomulikult see on selline koht, kus ähm, tuleb leida lahendus, et oleks hundid söönud ja lambad terved, aga kui need regionaalsed äh, kohtumised toimuksid iga kahe aasta tagant, siis oleks võimalik äh, ikkagi edusamme teha. praegu on just äh, väga keeruline olukord mõlemal pool Atlandi ookeani, aga me ei tohiks lasta silmist Ladina-Ameerikat, seda, mis seal toimub. me peame püüdma ka läbi nende silmade olukorrale vaadata. tuleb ikkagi uusi võimalusi. loodetavasti äh, näeme ka, et äh, edusammud on suuremad, areng toimub, see ei toimu muidugi ühe päevaga, aga me peame sellesse uskuma. nii et suur tänu, et te siia tulite, aitäh! E. suur tänu ka, mina palusin sõna mitte äh, komisjoni aseesimehena, vaid kuue fraktsiooni esindajana. ka meie näeme hea meelega seda, et äh, toimus ikkagi Euroopa Liidu ja CELAC-i teine tippkohtumine. tegemist on olulise geopoliitilise piirkonnaga, kus on vaja suuremat lõimumist ja on vaja ära hoida konflikte, sõdu, mis mõjutavad kogu seda mannert juba pikka aega. loomulikult meil on poliitiliselt eriarvamused, me ei jaga alati sama seisukohta poliitilistes küsimustes. suurem osa fraktsioone Euroopa Parlamendis teevad sama viga, mida nad tegid Kuuba puhul. härra De Grandes rääkis sekkumisest. Kuuba teemat ei puudutanud keegi enne seda, kui ta ei olnud samadel alustel teiste riikidega, nii et äh, nüüd äh, püüavad kõik Kuubale läheneda ka Washingtonis ja nüüd toimub seesama Venezuelaga. Need, kes enne lendasid kõik Kuubale kallale, nüüd lendavad Venezuelale kallale. aga ma usun, et äh, rääkides Kuubast, äh, siis need, kes on pärit Hispaaniast, siis meil on selle riigiga suhted ja sidemed ja seda tuleb austada ja ei saa kõike seda vaadata läbi ideoloogilise prisma, vaid tuleb ikkagi arvestada inimeste seisukohtade ja vaadetega ja neid respekteerida. ja seda oleme alati püüdnud teha, härra Haudiger, see olukord Venezuelas, me ei saa seda võrrelda tegelikult Venezuela olukorda sellega, mis toimub Hondurasias või Kolumbias, nii et kui me neid avaldusi teeme, siis tegelikult me peame ikkagi arvestama sellega, et me austame, respekteerime vastaspoolt. sest et Venezuela valitsus valiti ikkagi legitiimselt, kui me vaatame nende poliitikaid, siis teame, et seal on terve rida regionaalseid äh, äh, organisatsioone, esindusi nii et väga raske on öelda, kus midagi valesti läks, kui me nüüd vaatame fraktsioonide enamuse seisukohti, siis see ei kajasta kuue ja roheliste seisukohta, me ei lange alati meie arvamused kokku. nii et väga paljud fraktsioonid, kes on need avaldused teinud, meil ei ole siin ühtset seisukohta. enamuse seisukoht, Euroopa Liidu enamuse seisukoht, see ei ühti alati meie äh, seisukohaga. ja kas teha ühisavaldus, ühisdeklaratsioon või on see sekkumine riigi siseasjadesse? ja see on kõik seotud äh, Rahvusassamblee valimisega, parlamendi valimistega sest äh, kas üldse korraldada valimised või mitte, selles oli vahepeal küsimus, nii et meil on väga hea meel, et see tippkohtumine Brüsselis ikkagi toimus. kui nüüd vaadata seda lõiku kakskümmend, millest oli juttu, ühepoolsete meetmete tagasilükkamine, ekstraterritoriaalne mõju, see inimene, kes meid tookord esindas, sai väga hästi aru, et on vaja lõu-, jõuda kokkuleppele teise osapoolega ja ilma, et sekkuda nende siseasjadesse, sest vastasel juhul oleks me seda teinud, nii et see on praegu parim võimalik lahendus. ja me ei ole äh, mingil juhul selle vastu, et korraldada visiit Venezuelasse. omal ajal äh, jah, kui see kõne all oli, siis ei olnud eesmärk mitte lahenduse leidmine, vaid ikkagi sekkumine või õpetamine, see oleks olnud väga ühekülgne. kuid ei, kui me ei suuda austada seda, mis toimub, seda respekteerida, siis väga ohtlik on äh, minna sekkuma, nii et äh, aitäh. aitäh, lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh nende kommentaaride ja küsimuste eest peatuksin äh, kõigepealt vastuseks mõnel asjal. kõigepealt äh, minu hea sõber härra Havigid ei tohiks suhtuda liiga tagasihoidlikult oma kolme kuulsuse minutisse, need olid kolm kuulsusrikast minutit. et äh, edastasite väga selge ja väga tiheda sõnumi, nii et, et te kasutasite oma aega väga tõhusalt ära ja me täname teid selle eest väga raske on sellise keerulise suure kohtumisega toime tulla, kus on väga palju liidreid, kes soovivad sõna saada ja siis on neil ainult kolm minutit kõneaega. aga teie vähemalt kasutasite oma kolm minutit väga hästi ära. me loodame pärast ministrite kohtumist, mis kaubandusvolinik Malmströmil oli Mercosuri riikidega, et äh, meil tõepoolest õnnestub äh, selle aasta lõpuks äh, pakkumisi vahetada ning liikuda Mercosuriga peetavatel läbirääkimistel edasi. ministrid ja volinik tegid meile ülesandeks kontrollida, et tingimused on täidetud, et kõik vajalikud elemendid on olemas aga me ei pidanud kontrollima, kas vahetus toimub või ei. niisiis öö, äh, otsusekindlus kõigi poolte äh, jaoks oli väga selge. Äh, ja meie tervitame seda, et Mercosuri riigid ühiselt ja avalikult kordasid seda, et nad tahavad nende kõnelustega edasi liikuda just nimelt ühtede läbirääkimiste raamis. meie oleme samuti korranud äh, et meil on mandaat pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Mercosuri riikidega ja niikaua, kui nõukogu seda mandaati ei muuda ja kui Mercosur ei anna märku, et nad soovivad asju teistmoodi ajada, siis seda üritamegi teha. me oleme veendunud, et kokkuleppele jõudmine Euroopa Liidu ja Mercosuri vahel, regioonide vahel, organisatsioonide vahel on mõlema osapoole parimates huvides. Ecuador seisab tõepoolest silmitsi väga problemaatilise olukorraga, ta on palunud Maailma Kaubandusorganisatsioonilt äh, luba teatud kaitsemeetmeteks, Maailma Kaubandusorganisatsioon praegu vaatab seda taotlust läbi. meie esitasime Ecuadori võimudele terve rea küsimusi, mis puudutab nende kaitsemeetmete ulatust. me teame, et need tekitavad naaberriikides üsna suurt muret just Peruus ja Kolumbias ja nagu te mäletate, Peruu ja Kolumbia peavad läbirääkimiste tulemust Euroopa Liidu ja Ecuadori vahel toetama, enne kui Ecuador saab liituda mitmepoolse lepinguga. nii et, et me usume, et Ecuadori võimud teevad kõik, mis nende võimuses, hoolitsemaks selle eest, et seda protsessi ei häirita ja et nad saavad selle raamistikuga liituda niipea kui võimalik. ja äh, president Corral tõesti äh, kinnitas tippkohtumisel veel kord, et äh, tema valitsus ja tema riik on huvitatud sellest, sest see on nende pikaajalise majandusarengu huvides. üsna palju võib kõnelda koostööst äh, Kesk-Ameerika riikidega. et meil on äh, olulisi programme äh, kõigi Kesk-Ameerika riikidega ja ka regionaalsel tasandil on meil neid programme Äh, jah, probleeme on institutsionaalsete struktuuridega, äh, mis tuleb lahendada, aga äh, meile annab lootust jällegi see, et korrati, et Kesk-Ameerika riikidel on huvi siiski selle eraldi kõrgetasemelise ürituse suhtes, mis meil nende juhtidega toimus ja äh, tulles nüüd äh, härra Miljan Monni öeldu juurde viisade kaotamise koha pealt, äh, praktiliselt võimaldaks tõhusamaid kontakte ja see oleks tõesti selline sümboolne žest. Kolumbia ja Peruu puhul oli see väga oluline ja see on ka väga oluline kaheksa, vabandust, viie Kariibi mere regiooni riigiga ja me loodame, et eelseisvatel aastatel saame astuda samasuguseid samme ka ülejäänud Kariibi mere regiooni riikide suhtes ja, ja ülejäänud Ladina-Ameerika regiooni riikide juhtes, kellelt me endiselt nõuame viisat ja lõppkokkuvõttes sõltub kõik üsna paljugi äh, olukorra objektiivsest analüüsist äh, sellest, kuidas toimub liikumine nende riikide kodanike vahel ja Euroopa Liidu vahel ning äh, statistilised andmed ebaseadusliku sisenemise ja lubatust kauemaks jäämise kohta. aga äh, äh, statistika on üldiselt arenenud kogu selle riigi, regiooni riikide osas positiivses suunas, nii et, et võime lootusrikkalt tulevikku vaadata ja ma olen täiesti nõus ka sellega, et äärmiselt oluline on ajakohastada kokkuleppeid Tšiili ja Mehhikoga Need olid äh, kaks äh, kõige esimest äh, täielikku assotsiatsioonilepet, kus oli sees ka vabakaubanduskomponent. Need lepingud on meid teeninud hästi, aga nüüd on need viisteist aastat vanad, see tähendab, et nende üle peeti läbirääkimisi kuskil kakskümmend aastat tagasi ja kui vaadata, millised olid Tšiili ja Mehhiko kakskümmend aastat tagasi ja millised nad on praegu ja kui vaadata, kus oli Euroopa Liit kakskümmend aastat tagasi, kus me täna oleme, siis võib öelda, et maailm on edasi liikunud ning seetõttu me peame ka ambitsioonikalt edasi liikuma, ajakohastama neid lepinguid, peegeldama nendes meie suhete uut reaalsust ja ka seda uut reaalsust, milles need lepingud eksisteerivad ja ärgem eh, näiteks unustage Mehhiko puhul ka seda, mis Põhja-Ameerikas on toimunud. nii et, et me tõesti tahame praegu vaadata, kuidas saab edasi liikuda. me valmistame ette siis erinevaid asju, sealhulgas ka siin läbirääkimiste mandaati Mehhiko puhul ning äh, valmistame siis ette ka ühisanalüüsi Tšiiliga, et samasuguseid samme astuda eelseisval aastal. ma mõistan muret, äh, mida mitmed teid seoses Venezuelaga väljendasid. Äh, ma võin öelda siinkohal vaid, et tegemist oli äh, regionaalse tippkohtumisega, kus käsitleti regionaalseid teemasid. ja kui vaadata neid järeldusi, siis kui jätta kõrvale Kolumbia rahuprotsess ja väike viide dialoogi algusele Washingtoni ja Havana vahel, siis tegelikult ei viidata seal rohkem ühelegi kahepoolsele küsimusele Selaki poole pealt oli väga selge ka see, et nemad soovisid, et see asi jääks regionaalsele tasandile ja et nemad ja nemad tahtsid, et tegeleks, tegeledaks nende teemadega, mis neile kõigile huvi pakkusid. see tähendab, et meie pidime hindama seda, kas me soovime kindlustada niivõrd paljusid äh, ühte langevaid või lähenevaid seisukohti ja koostöölubadusi kui võimalik, e, ilma et me ütleksime täielikult välja kõiki neid asju, mis meile muret teevad. ja kas me peaksime riskeerima sellega, et meil mingit lõppteksti ei olegi ning see hinnang sai tehtud, et oleks otsustavam, et meil siis ikkagi oleks midagi, eh, mis eh, peegeldaks eh, regioonide vaheliste suhete üldist seisu. tahaksin rõhutada, et kui te võrdlete punkti kakskümmend Venezuela kohta eelmiste punktidega, mis puudutavad sarnast olukorda näiteks ekstraterritoriaalseid meetmeid ja Kuubat, siis siin on olulised erinevused nende punktide tekstis. varasemates eh, räägitakse Euroopa Liidu ja CELAC-i riikide vaadete ühtsusest eh, punktis kakskümmend, aga Euroopa Liit lihtsalt võtab teadmiseks, mida CELAC on öelnud. aga eh, see, mis seal on, on CELAC-i seisukoht arutelude käigus nendel eh, kohtumistel, eriti riigijuhtide vahelistel kohtumistel, neil kindlasti oli võimalus eh, vabamalt ja ulatuslikumalt oma muresid väljendada, samuti oma lootusi ja ootusi ja ambitsioone, eh, mis on seotud siis erinevate asjadega Euroopas ja Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas. ja nad seda ka tegid. ma võin teile kinnitada, et Euroopa Liidu seisukoht ning meie institutsioonide juhtide seisukoht, kõrge esindaja ja presidendi seisukoht Venezuela olukorra kohta ei ole muutunud Äh, seda seisukohta on sellele kojale väljendatud mitmete arutelude käigus, äh, viimati märtsis, äh, ja seda on väljendatud ka erinevates avaldustes. me tunneme sügavat muret olukorra, sotsiaalmajandusliku olukorra halvenemise üle, samuti poliitilise polariseerumise üle ning kutsume üles uuele dialoogile valitsuse ja opositsiooni vahel ilma igasuguste eeltingimusteta ning ilma igasuguste väljajätmisteta. ning me nõuame, et täielikult austataks põhiseaduslikku korda ja valimisprotsessi ning sellega seoses tervitame Äh, teadaannet, et äh, kuuendal septembril toimuvad valimised, me leiame, et see on tõesti parim viis, äh, kuidas Venezuela rahvas saab edasi liikuda, loodetavasti tugevama rahvusliku kompromissi suunas ning loodetavasti on neil selge nägemus sellest, kuidas nad tahavad oma tulevikku näha Äh, see loomulikult tähendab aga ka seda, et valimisprotsess ja need valimised tuleb korralikult ette valmistada. Need peavad olema läbipaistvad, äh, tuleb lubada kõikidel osalistel, äh, kõikide erakondade juhtidel, sealhulgas ka kõigi opositsioonierakondade juhtidel, vabalt osaleda selles protsessis. antud oludes on see mõnevõrra raske ning seetõttu äh, on võimudel kohustus hoolitseda selle eest, et põhiseaduslikud protsessid äh, saavad edasi areneda. Äh, täielikus vabaduses ja läbipaistvuses, sest et ainult niimoodi saavad demokraatlikud protsessid oma potentsiaali realiseerida ja nüüd me oleme ka eh, erinevatel hetkedel mõista andnud Venezuela võimudele, et eh, ja samuti regionaalsetele partneritele, et me oleme valmis toetama seda protsessi. seda viisil, mida kõige paremini suudavad paika panna just nimelt Venezuela võimud ja Venezuela rahvas Äh, te teate, et äh, Euroopa Liit saab valimisvaatlusmissiooni saata siis, äh, kui selleks tuleb ametlik kutse valimiste korraldajatelt. me ei ole Venezuela puhul sellist kutset saanud. ka OAS e ei ole seda kutset saanud, aga UNASUR on selle saanud. nii et, et me peame UNASURiga praegu dialoogi vaatama kuidas meie saame toetada nende jõupingutusi. ning loomulikult oleme valmis äh, vaatama, kuidas otsest abi osutada, kui seda soovitakse äh, osapoolte poolt. lõpetuseks äh, Kuuba ma ei usu, et me Kuubat äh, varem unustasime ja oleme teda ka praegu unustanud. Äh, meil on selline tülikas harjumus äh, kinni pidada teatud põhimõtetest ja tegutseda pikas perspektiivis. läbirääkimised, mida me praegu Kuubaga peame, nendeks me alustasime ettevalmistusi rohkem kui viis aastat tagasi aega läks Euroopa Liidu poole pealt, aega läks ka Kuuba poole pealt, et need läbirääkimised saaksid alata ja äh, läbirääkimisi jätkame samade eesmärgidega, mis meil olid kogu aeg, me üritame saavut-, vaadata, äh, kuidas me saaksime julgustada ja toetada reformide ja moderniseerimise protsessi Kuubas. jutt käib nii poliitilistest, majanduslikest kui ka sotsiaalsetest reformidest ja teha tahame seda kõike Kuuba rahva hüvanguks, see on meie eesmärk Äh, seda eesmärki pole kerge saavutada, see ei ole selline eesmärk, mille saab saavutada üleöö, aga me vähemalt usume, et see protsess, millega me oleme liitunud, on selline, mis tagab kõige paremad võimalused Euroopa Liidule edendamaks neid põhiväärtusi, millesse meie usume, ka äh, suhetes Kuubaga kui ühe olulise partneriga Ladina-Ameerika ja Kariibi mere regioonis, aitäh! aitäh, härra Lehler! Äh, aitäh selle ülevaate eest, aitäh, et vastasite ka küsimustele. Äh, tahaksin tänada härra Harragutit selle eest, et te täna siin olite, tahaksin tänada komisjoni ja delegatsiooni liikmeid, et meil, selle eest, et meil toimus niivõrd huvitav äh, Äh, arvamuste vahetus ja kuulutan selle koosoleku nüüd lõppenuks ja järgmine kohtumine toimub kahekümne üheksandal juunil, aitäh!